jätkame pärastlõunase äh, sessiooniga, äh, protokoll on äh, avaldatud, kas on keegi, kes tahab selle suhtes midagi öelda, poolt või vastu? ei, sellisel juhul on protokoll heaks kiidetud ja